wznawiam posiedzenie alustame oma osaistungiga teile on välja jagatud eilse osaistungi protokollid kui keegi vastu ei ole siis on need vastu võetud